aitäh, kolleegid. härra Helmer. härra Helmeril on protseduuriline küsimus. Teil on sõna. president esimene sõnavõtt, mida valitud saadik siin pidas, äh, peeti Ian Paisley poolt tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal, kes juhtis tähelepanu sellele, et Briti lipp oli heisatud tagurpidi. esimene sõnavõtt,